president, lugupeetud äh, saadikud, alustan mõne sõnaga portugali keeles. Äh, president, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, minu jaoks on äh, väga suur au olla siin selles Euroopa demokraatia kojas. ja ma olen Äh, väga tänulik võimaluse eest väljendada oma mõtteid ja vastata teie küsimustele ja nüüd jätkan inglise keeles. härra esimees, lugupeetud saadikud, minu lugu on Euroopa lugu. ma sündisin ühes ilusas linnas Lõuna-Portugalis, kus enamik perekondi pidi taluma üsna suuri raskusi tegemist on piirkonnaga, mis sellest ajast saadik on tohutut kasu saanud äh, selle piirkonna elanike raskest tööst, aga ka Euroopa solidaarsusvahenditest. üles kasvades nägin ma, kuivõrd oluline on Euroopa roll meie noore demokraatia kindlustamisel samamoodi oli see ka Kreekas ja Hispaanias. ma nägin, kuidas Portugal suutis ära kasutada need paljud majanduskasvu ja sotsiaalse heaolu võimalused, mida lõi Euroopa integratsioon. minu elu on iseloomustanud nii geograafilised kui ka ühiskonnaredelil ülespoole liikumised. sellist ühiskonnaredelil ülespoole liikumist on, see on saanud võimalikuks tänu demokraatiale Euroopa Liidus ja ma olen selle eest väga tänulik. see on minust teinud inimese, kodaniku ja poliitik, kes ma täna olen. oma kodulinnast kolisin ma oma riigi pealinna, seda tänu haridussüsteemile, mille demokraatia oli muutnud kõikehõlmavaks ja avatuks. minu äh, vanemate eesmärk elus oli üks saata oma lapsed ülikooli. ja nad tegid seda. mida nad aga iial ei osanud ette kujutada, oli see, et ühel päeval üks nende lastest läheb Lissabonist Pariisi, seda tänu ühele kõige äh, hämmastavamale Euroopa integratsiooniprojektile, Erasmuse programmile. Erasmus oli minu elus määravaks hetkeks ja paljude teiste minu põlvkonnakaaslaste elus. mina olin oma riigis üks esimesi, kes sellest programmist kasu sai. ja nüüd mõned sõnad ka prantsuse keeles. ma ütleksin mõned sõnad nüüd ka prantsuse keeles, sellepärast et Prantsusmaa on samuti üks minu kodumaadest. Prantsusmaal lõpetasin oma õpingud ja Prantsusmaal alutasin ka, alustasin ka oma karjääri, insenerikarjääri ja Prantsusmaal tutvusin ka oma naisega ja, ja ka Prantsusmaal ma abiellusin viieteistkümnenda Pariisi linnaosa linnavalitsuses. siis kolisime USA-sse, kus ma õppisin ja sain äh, uue vaatenurga sellele, mida tähendab olla eurooplane. kui inimene on kaugel Euroopast siis äh, suudab ta palju selgemini näha, millised on need äh, Euroopa unikaalsed väärtused ja Euroopa kultuur, mille me peame säilitama omad laste jaoks. Bostonist tulin ma seejärel Londonisse, kus minu kolmest lapsest kaks sündisid ja seal ma elasin neli aastat äh, ühes maailma kõige elavamas ja hämmastavamas linnas. seejärel pöördusin tagasi Portugali, et juhtida ettevõtteid ja arendada oma ettevõtet. ettevõtteid, mis lõid töökohti ja majanduslikke võimalusi. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal valiti mind parlamenti ja varsti sai minust ka valitsuse liige valitsuse liikmena suutsin ma aidata Portugali riikliku ja Euroopa kriisi ajal. niisiis, minu lugu, lugupeetud saadikud, on Euroopa lugu. täna, seistes siin teie ees, eh, tahan teilt saada toetust selleks, et avaldada, avada uus peatükk nii, et ma saaksin tõesti Euroopat teenida ja anda Euroopale tagasi selle, mida Euroopa mulle aastate jooksul on andnud ma tahan teha koostööd teiega äh, pideva ja järjekindla Euroopa projekti edu nimel. lugupeetud esimees, daamid ja härrad, nagu te teate, äh, Jean-Claude Juncker on eraldanud mulle teadusuuringute, teaduse ja innovatsiooni valdkonna portfelli. ma lähenen sellele väljakutsele entusiasmi ja usaldusega, sellepärast et ma olen täiesti teadlik et selleks, et äh, president Junckeri poliitilist tegevuskava ellu rakendada ning taastada jätkusuutlik majanduskasv, konkurentsivõime ja tööhõive Euroopas, on meil vaja kindlatel alustel seisvat innovatsiooni, me peame olema teaduse ja teadusuuringute vallas silmapaistvad. kui mind volinikuks nimetatakse, siis on mul kolm prioriteeti. minu esimene prioriteet on edendada Äh, nende raamtingimuste loomist, mis võimaldavad Euroopa teadusuuringute, teaduse ja innovatsiooni potentsiaali täiel määral ära kasutada. me võime saavutada palju enamat, kui meil oleks teadusuuringute ja innovatsiooni teel vähem takistusi, kui meil oleks üha suurenev võimekus ähm, ülemaailmselt talente ligi meelitada kui kõik liikmesriigid tõesti sooviksid edasi liikuda ja suurendada võimalusi ideede jagamiseks. see on innovatsiooni olemus. selleks, et parandada raamtingimusi, peame me lõplikult välja kujundama Euroopa teadusruumi, me peame Innovatsiooniliidu meetmeid kiirendama ning me peame parandama poliitika koordineerimist läbi parema järelevalve ja läbi Euroopa poolaasta. me peame uurima neid sünergiaid, mida võimaldab Euroopa, mida võimaldab Euroopa struktuuri ja investeerimisfondid nii riiklikul kui regionaalsel tasandil. me peame tugevdama äh, liikmesriikide teadusuuringute võimekust läbi innovatsioonistrateegiate. erilist tähelepanu pööran ka soolisele mõõtmele mitte lihtsalt sellepärast, et tegemist on õigluse küsimusega, vaid ka sellepärast, et me ei saa lasta ühelgi talendil kaduda. minu teine prioriteet on Horisont kaks tuhat kahekümne ellurakendamine. me istume täna siin sellepärast, et me oleme priviligeeritud äh, tänu suurenenud vahenditele selles valdkonnas ja see on äh, nii tänu selle parlamendi arukusele. ja nüüd me peame hoolitsema selle eest, et kaheksakümmend miljardit eurot Horisont kaks tuhat kahekümne programmile rakendatakse ellu tõesti kõige tõhusamalt. samas me peame jätkama ka tegevuskavade lihtsustamist. me oleme juba suutnud nii palju ära teha ning tänu Äh, äh, voliniku, volinik Quinni ja parlamendi toetusele. Need võimaldava, asjad võimaldavad meil siis äh, ligi meelitada rohkem uusi inimesi teadusuuringute ja teaduse valdkonda. selleks, et saavutada Horisont kaks tuhat kahekümne eesmärke, peame pöörama erilist tähelepanu ühiskonna poolt seatavatele väljakutsetele me peame ellu rakendama innovatsiooniinvesteeringute paketti, arendama uuenduslikke rahastamisvahendeid, sealhulgas ka VKE-de jaoks ning peame keskenduma energiatõhususele ja konkurentsivõimelisele madala süsinikuheitmega majandusele ja tegelikule majanduskasvule. selles kontekstis tahaksin täiel määral tunnustada seda olulist panust, mida sotsiaalteadused ja humanitaarteadused saavad anda ma tean, et need on prioriteedid ka Euroopa Parlamendi jaoks ja need on äärmiselt olulised selleks, et president Junckeri peamisi eesmärke saavutada. Nendeks eesmärgideks on töökohtade majanduskasvu ja investeeringute edendamine. minu kolmas prioriteet on kaitsta väljapaistvust teaduses ja teadusuuringutes Euroopa positsioon maailmas, Euroopa potentsiaal teadusuuringutes ja teaduses ning innovatsioonis tugineb Euroopa teadlaste loomevabadusel. eriti nende vabadusel, kes tegelevad äh, uute teadusuuringute suundadega. Äh, baasuuringud on minu jaoks äh, see oja, mis lõpuks loob tehnoloogia innovatsiooni jõed. ja just nimelt seetõttu toetan ma väga tugevalt Euroopa Teadusuuringute Nõukogu. peale selle niimoodi saame luua äh, uute andekate äh, dünaamiliste teadlaste ja uurijate põlvkonna. Nende kolme prioriteedi saavutamisel on äärmiselt oluline, et me äh, tugevdame oma äh, Äh, läbikäimist ülejäänud maailmaga, me peame edendama teadusdiplomaatiat ja rahvusvahelist koostööd. lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, jään ootama teie küsimusi ja kui mind sellesse ametisse kinnitatakse, siis voliniku, komisjoni liikmega ähm, olen valmis suurepäraseks koostööks eelseisvatel aastatel. olles Portugali valitsuse liige töötasin ma iga päev, iga tund, iga sekund selle nimel, et kõrvaldada tõkkeid, et lihtsustada menetlusi ja luua uusi võimalusi inimeste jaoks. kui mind volinikuks kinnitatakse, siis äh, jätkan samas vaimus, äh, sest et ma usun, et teadusuuringutes, teaduses ja innovatsioonis on jõud. minu tegevuse keskpunktiks on saavutused, saavutused ja saavutused. minu Euroopa loos, minu poliitilises kogemuses ja ma olen töötanud paljudes institutsioonides, paljudes sektorites, ma olen aidanud selliseid kunstlikke eraldusjooni äh, lammutada ning töötanud nende reformide nimel, mida Euroopa hädasti vajab. kui mind ametisse nimetatakse, siis olen valmis panema kogu oma energia, kõik ma ju oskused teadusuuringute, teaduse ja innovatsiooni käsutusse. see on Euroopa jätkusuutliku majanduskasvu alussammas. suur aitäh, aitäh! aitäh, volinikukandidaat. ja nüüd läheme esimese küsimuste vooru juurde. Need on, need on siis küsimused, mille esitavad fraktsioonide esindajad. härra Eeler Rahvapartei nimel, palun. Mr Moedas, welcome and good morning again. suur tänu ja tere hommikust, tere tulemast parlamenti. minu esimene küsimus on järgmine. vastavalt uuringutele on Euroopa teaduspiirkonna elluviimine üheksa kuni kümme miljardit eurot aastas ja see peaks juba aasta lõpus toimima, aga samas oleme sellest veel kaugel. millised on need põhilised probleemid selle saavutamisel ja millised on teie prioriteedid nende lahendamisel ja mida saab teha Euroopa Liidu tasandil ja mida liikmesriikide tasandil? suur tänu. aitäh, aitäh selle küsimuse eest, härra Eiler. ütlesin juba välja ja usun sügavalt Euroopa teaduspiirkonnale, piirkonda, see on Euroopale väga vajalik. ja mitte ainult äh, sellepärast et tegemist on teadusuuringute, teaduse innovatsiooni küsimusega, aga see on osa kogu Euroopa projektist. Euroopa teaduspiirkond äh, eesmärgiks on vähendada takistusi selleks, et äh, koostööd äh, parendada ja informatsioonivoogu tagada. aga tulles teie küsimuse juurde tagasi, enamus vahendeid Euroopa Liidu tasandil on juba paigas see, mis meil hetkel praegu puudu on, on see, kuidas seda ellu viia liikmesriikidega ja kuidas äh, tagada see, et nad rakendaksid need vahendid. tahaksin rõhutada kolme aspekti, mis on need kitsaskohad, äh, mis on vaja ületada. esimene on see, et meil on vaja paremat kooskõla riiklike teadusplaanide osas ja seda sellepärast, et me peame tegelikult lahendama dubleerimised, killustamised, millest me peame üle saama. teiseks, läbipaistvuse puudumine, mis teatud juhtudel eksisteerib ülikoolides ja teaduskeskustes seoses ametikohtade täitmisega ja kolmandaks, sooline mõõde, me peame võitlema tasakaalustamatuse vastu, mis Euroopas on veel ebaõiglane. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks peavad eh, Euroopa Liidu liikmesriigid koostama teekaardi ja me peame tagama selle, härra Eeler, et eh, need teekaardid eh, ellu viiakse, aitäh selle küsimuse eest! suur tänu, järgmine küsimus härra Carlos Sorrinho äh, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu, alustuseks äh, tahaksin tervitada volinikukandidaati. oma esialgses sõnavõtus rääkisite äh, Te väga veenvalt, et te olete täielikult kooskõlas Jean-Claude Junckeri programmiga. nagu te teate, siis see programm äh, puudutab ka kolmesaja miljardi euro kaasamist ähm, tööstusprojektide, energiaprojektide ja innovatsiooniprojektide tarbeks. samas aga tahab nõukogu Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi rahastamist vähendada, mis on väga oluline selleks, et tagada majanduskasv ja Junckeri lubadused täita, seega on mul teile mõned küsimused. lugupeetud volinikukandidaat kas te suudate nõukogu veenda äh, mitte ainult äh, eelarve vähendamist, aga pigem tugevdamist Horisont kaks tuhat kakskümmend puhul? arvestades Junckeri plaani, kas te suudate äh, need eesmärgid ellu viia ja lõpetuseks, mis on teie prioriteedid Horisont kaks tuhat kakskümmend valdkonnas seoses sinise ja rohelise kasvuga? suur tänu, härra Sorinho, teie küsimuse eest ja aitäh, ma kasutan seda võimalust nüüd äh, rääkida portugali keeles ja soovin ka teid isiklikult tervitada siin täna hommikul. Äh, komisjoni president Juncker, nagu te teate, on lubanud kolmsada miljardit eurot asepresident Katainen äh, peab seda tegevust läbi viima ja minu arvates on tegemist väga olulise paketiga. juhul, kui see ellu viiakse, siis minu roll saab olema just see, mida te kirjeldasite. üritan olla see inimene, kes näitab, et teadusuuringud, teadus ja innovatsioon on majanduskasvu, tulevase, tulevase majanduskasvu alustalad üheksakümne viienda ja kahe tuhande seitsmenda aasta vahel tuli suur osa majanduskasvust just innovatsiooni valdkonnast. seega see portfell on otseselt seotud selle kolmesaja miljardi eurose paketiga ja ma seisan selle eest, et see seos luua. samuti kui me käsitleme tulevikus, siis peame me ka mõistma, mis on eurooplastele tulevikus oluline. ja ma olen kindel, et aastaid olete te sellega juba tööd teinud, te olete selle kohta väga palju kirjutanud, mis on nende tegevuste tähtsus ja ma olen tutvunud eh, teie sõnumiga innovatsiooni valdkonnas ja Portugalis olete te aastaid üritanud eh, seda sõnumit edasi viia ja kindlasti jätkan mina sellel suunal. suur tänu! järgmine kõneleja on Hans Olav Henkel ECR-i eh, e fraktsiooni nimel. suur tänu ja ma võtan sõna teie selja taga, loodan, et ei pane seda pahaks Te olete välja toonud mõned prioriteedid, äh, mis on minu arvates kõik väga olulised, aga üks on puudu. isegi kui me teeme kõik, mida me oleme planeerinud, siis äh, puudutab see vaid kuut protsenti kogu äh, teadusvaldkonna rahastamisest ja üheksakümmend neli protsenti rahastamisest peab tulema liikmesriikidest ja minu küsimus on, mida te teete selleks, et tagada, et äh, liikmesriigid kulutaks sellise summa raha äh, sellele valdkonnale, nagu nad on juba pikka aega lubanud, vaid mõned äh, riigid teevad seda, näiteks Šveits, Rootsi, Soome ja mõned veel. ehk siis minu küsimus on, kas te ei arva, et üks oluline prioriteet peaks olema valitsuste veenmine, et nad täidaksid oma lubadusi, aitäh? suur tänu, härra Henkel, aitäh selle küsimuse eest. Te viitasite väga olulisele aspektile ja see on selle portfelli prioriteetide keskmes, kuidas teha koostööd liikmesriikidega, kuidas me saame edastada selle sõnumi, kui tähtis on teadusuuringud, teadus ja innovatsioon viitasin just sellele numbrile, et üheksakümne viienda, kahe tuhande seitsmenda aasta vahel kuuskümmend kaks protsenti Euroopa majanduskasvust tulenes just teadusuuringutest, teadusest ja innovatsioonist. ja kui vaadata seda programmi, mis on äh, seotud ka Horisont kaks tuhat kahekümnega, siis peame me leidma võimalused äh, kuidas äh, teiste programmidega luua see tasakaal näiteks struktuurifondide puhul, kuna innovatsioonil on ka piiriülene mõõde, me peame leidma võimalused neid kavasid äh, ühitada, et tagada, et liikmesriigid täidavad need tasemed. meil on taristuprojektid, mis äh, peaks lähtuma piiriülesest mõõtmest, sest meil on poliitika Euroopas, mis puudutab teadusuuringut, teadust ja innovatsiooni ja liikmesriikidel on oma roll, aga meie roll on kasutada oma võimalusi, pöörduda nende riikide poole ja selgitada, kui tähtis see on. ja sellepärast seisan ma selle eest, et selle portfelli tähtsus peaks olema veelgi olulisem ja tugevam Euroopa poolaasta mõõtmes me peame tegema veelgi enam, aitäh!